Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. tere hommikust. noh, keegi ei kuule, mis ma räägin. kas te kuulete mind? mitte midagi tere hommikust, daamid ja härrad. palun võtke istet ja palun pidage oma suurepäraseid arutelusid mujal. nüüd alustame põgneva koosolekuga, hakkame hääletama. kõigepealt päevakorra kinnitamine. tere tulemast meie vanasse ruumi number, saal number viiskümmend varasemalt veetsime siin päris palju aega, eelmisel ametiajal nimelt, ning siis päevakorra kinnitamine on esimene punkt, see on teie saadiku kaustas ära toodud, kui kellelgi mingeid märkusi ei ole, siis päevakord on kinnitatud muutmata kujul. tundub, et ei ole kas te kuulete mind paremini? ei kuule. võib-olla pead kolima, ütleb kolleeg. Not easy yeah.. Uh, now it's better. kas te nüüd kuulete mind? tundub, et ei toimi tõlgid kuulevad küll no.. I don't hear myself no.. Hello, now is working? nii, kas te kuulete mind? tundub, et korralikult see siiski ei toimi. aga igal juhul päevakord. kas keegi on praeguse päevakorra vastu? nii, keegi ei ole päevakorra projekti vastu. nüüd juhataja teadaanded, need on väga lihtsad. tahtsin teile teada anda, et pärastlõunase sessiooni alguses kell kolm antakse tagasisidet kahe olulise teema kohta umbes viis kuni kümme minutit ehk siis Ahvet ja Itre konverents, mis puudutas koostööd naabruspoliitika riikidega märtsis kaks tuhat viisteist. proua Patricia Toie, meie asepresident oli ka seal koos minuga kohal, käsitlesime paljusid teemasid ning siis teeme teile lühikese ülevaate sellest kohtumisest algusega kell kolm ja teiseks esimese digitaalühenduse töörühma ülevaade, kes kohtus kahekümne kuuendal märtsil kaks tuhat viisteist. see kohtumine töörühmal oli väga edukas ja selle kohta anname siis ka ülevaate, see võtab ka kümme-viisteist minutit. praegu meil selleks aega ei ole, sest meil hakkab hääletus. seega, kui teid need teemad huvitavad, ma eeldan, et teid huvitavad. nüüd kolleeg Eller, palun keegi mind ei kuula. ja sellisel juhul on väga raske rääkida. kui teil mikrofoni ei ole, siis teie seda koosolekut ei juhata, see on selge. nii siin on ära toodud ka varasema kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda veebruari koosoleku protokoll ja samamoodi ka üheksanda märtsi koosoleku protokoll. kas nende kohta on mingeid märkusi? märkusi ei ole. seega on kinnitatud ka need protokollid. kõigepealt test hääletus, sest nüüd lähemegi hääletuse juurde ja kõigepealt testime seda küsimus on sama nagu alati, kas teile ITRE komisjon meeldib, palun vastake. The vote is open. hääletus on avatud. The vote is open. Our digital agenda. nii, meie digitaalagenda. hääletus on avatud, mikrofon ei tööta.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 very quickly. nii, lähme nüüd kiiresti edasi. Euroopa strateegiliste investeeringute fond. raportöör on Katleen Van Brempt, viissada, üle viiesaja muudatusettepaneku, palju kompromissettepanekuid, aga läheme siis hääletuse juurde. kompromiss üks ja kompromiss seitse, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanekut kakssada viiskümmend kaheksa poolt. kõigepealt, kes on poolt, vastu? kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on avatud. kakssada viiskümmend kaheksa, esimene osa. üks äh, parlamendiliige liiga palju Rahvapartei esindajaid hääletab praegu. jätkuvalt on üks üle. nüüd on korras. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud see on kõik väga keeruline, ütleb koosoleku juhataja. nüüd teine osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, sada kuuskümmend viis, ainult esimene osa poolt vastu, elektrooniline kontroll. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. üks Rahvapartei liige hääletas, kes ei oleks pidanud, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nii, kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, teil oli täiesti õigus. kaks, kuus, seitse poolt vastu. kontrollime, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud seekord kaks, kuus, üheksa. kes on poolt? vastu? vastu võetud kakssada seitsekümmend poolt, vastu, vastu võetud. kaks seitse üks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolm ja kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks seitse seitse poolt, vastu vastu võetud. kaks, seitse, üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kaks, üheksa, kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kaks, üheksa, viis poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on avatud kaks üheksa viis siis. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. kolm, neli, poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks üle. hääletamine on avatud. nüüd on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu? vastu võetud kompromiss kuus, kaheksateist ja kolmkümmend hääletame plokina, kes on poolt? vastu, vastu võetud. palju õnne neil, neile, kes selle kompromissi suutsid saavutada. nüüd neli kaks üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend, esimene osa ainult praegu, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanekud kolmkümmend üks ja neli, kaks, kaheksa, neid hääletatakse koos, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime elektrooniliselt hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. nelisada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend üks, kes on poolt, tagasi, <laughs> tagasi lükatud. vabandust, kes on vastu, ütleb juhataja. teeme uuesti, nelisada nelikümmend üks, kes on siis nelisada nelikümmend üks poolt kes on vastu? ehk siis vastu võetud. nelisada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, aga igal juhul kontrollime selle igaks juhuks üle, hääletamine on avatud. lõppenud ja tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt vastu, vastu võetud. nelisada nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. neli, neli, viis. hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt Te tahate kontrollida? ei kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime üles, üle kolmekümne kuuenda hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa on kompromiss, kes on poolt, vastu, vastu võetud erapooletud hea küll, vabandust. aga kontrollime üle selle, sellepärast et me ei saa päris täpselt aru. kontrollime elektrooniliselt üle. kompromiss kolmkümmend üheksa. hääletamine on avatud, nüüd on lõppenud. vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek neli, neli, seitse, esimene osa, kompromiss seitse ma tahtsin lihtsalt saada neid hääletustulemusi, sellepärast et kuigi me vajutasime kolm, mis oli see tulemus, kompromiss kolmkümmend üheksa kiideti heaks, väga hea tulemus. mind see tulemus väga ei huvita, ma lihtsalt vajutasin siin pluss, plussmärki, aga va, lamp, punane lamp läks põlema nii et me tahtsime lihtsalt teada, mis oli see tulemus äh, arvuliselt. jah, kontrollime selle üles. kolmkümmend poolt, kolmteist erapooletut või vabandust, kolmteist vastu ja erapooletut peame kontrollima üle. aga igal juhul kolmkümmend poolthäält. selge enamus oli poolt. neli, neli, seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. nii, suur tänu, see on heaks kiidetud neli, neli, kolm on heaks kiidetud siis, vabandust, neli, neli, seitse, ütleb juhataja. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu? kontrollime üle. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. nii, heaks kiidetud. nüüd kompromiss kaheksa ja kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu on heaks kiidetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, seitse, kolm poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud neli, seitse, kolm tagasi lükatud, vabandust, heaks kiidetud, heaks kiidetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu. keegi ei tea. hääletamine on avatud, kontrollime. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud seekord. nelisada seitsekümmend neli poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelisada seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. neli, seitse, kuus, see juba tegelikult kiideti heaks. nüüd kompromiss kümme, vastu, heaks kiidetud. kompromissettepanek üksteist, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, üheksa, viis poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. neli, üheksa, viis. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viis, üks, üks poolt, vastu, vastu võetud. viis, üks, kaks poolt, vastu, vastu võetud. viis, üks, neli poolt, vastu, vastu võetud. viis, üks, viis poolt, vastu, vastu võetud nii, kontrollime elektrooniliselt. jutt on siis viis üks viiest. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. vabandust. viis üks kuus poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, poolt, vastu, vastu võetud. muuda-, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, poolt vastu, tagasi lükatud. Ford neli, kaks, üks, vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga me ei hakkagi kontrollima, tagasi lükatud. sada poolt, vastu. kontrollime, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. nii, vastu võetud sada üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kaks, kes on poolt, vastu nii siin oli see erinevus väga väike, sest me ja peaksime selle üle kontrollima, hääletamine on avatud. sada kaks, üks, null, kaks, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm, ainult teine osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss hea küll, kontrollime elektrooniliselt. üks, kuus, kolm, teine osa. hääletamine on avatud. üks parlamendiliige on üle. nii, kas nüüd on kõik korras? hääletamine on lõppenud. nii, tagasi lükatud. kas mina ütlesin, et heaks kiidetud? vabandan, nüüd kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, vastu võetud kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, aga see on heaks kiidetud. kompromiss neliteist oli siis, on nüüd nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kaks, üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu nii, kontrollime elektrooniliselt. üks, kolm, üks, kontrollime, hääletamine on lõppenud. nii, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu kompromiss kakskümmend seitse, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. üks, viis, null poolt, vastu, kontrollime. hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. üks viis üheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend poolt vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. sada vi-, aga erapooletud, ehk siis ma saan aru, üks, kuus, üks ei, kontrollime elektrooniliselt, üks, kuus, üks. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud see on heaks kiidetud. ma vabandan, et ma vahepeal erapooletuid kogu aeg ei küsi, sest ma oleks tahtnud, tahan seda asja teha lihtsamaks, muidu me veedame sellega kaks tundi. nüüd äh, sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. okei okay,, of course, the vote is open. nii, hääletamine on alanud, elektrooniline kontroll The vote one is EPP, one EPP e too, too many. rahvaparteil on üks üle, hääletamine lõppenud. ja vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu kontrollime palun hääletamine on alanud. üks, kuus, kuus. hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt. vastu. vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt. vastu. kontrollime palun. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa. kes on poolt? vastu. see on vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks, palun. kes poolt? vastu vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. sada kaheksakümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend üheksa muudatusettepanekut võtame kuus, koos, kes on poolt, vastu. kontrollime palun, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusepanek üks üheksa null, kes on poolt? vastu. vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt. vastu. kontrollime, palun. sada üheksakümmend kolm, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend kaks, kes on poolt? kes vastu? vastu võetud. sada üheksakümmend neli, kes on poolt? kontrollime sada üheksakümmend kahte veel kord. elektrooniliselt, palun. hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud. kuulge, teatud poliitilised fraktsioonid ei olnud siin kokku leppinud äh, ja sellepärast oli asi segane, aga nüüd on selge, nägin asja ära, ütleb härra esimees. sada üheksakümmend neli, kes on poolt? ees vastu palun kontrollime. sada üheksakümmend neli, elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend viis, esimees parandab ennast, ütleb, et muudatusepanek sada viiskümmend kolm. sada viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud sada üheksakümmend viis, kes on poolt ja vastu? vastu võetud. sada üheksakümmend kuus, kes poolt? vastu. kontrollime palun ja hääletamine on alanud. sada üheksakümmend kuus, hääletamine on alanud. ja nüüd lõppenud ning tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse. peame hääletama. kes poolt? vastu? tagasi lükatud. kaks, üks, üheksa, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kakssada kakskümmend, kes poolt? vastu. tundub, et nagu vastu võetud, aga kontrollime siiski. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes poolt? vastu. ja vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse, kes poolt? vastu ja vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, vastu võetud. ja lõpphääletus, palun, see on elektrooniline hääletus. ja hääletamine on alanud. kas keegi on hääletanud? hääletamine on lõppenud viiskümmend kolm poolt äh, häält ja viis vastu, kuus erapooletut. tunnustused kõikidele teile, äh, proua raportöörile palju õnne ja kõigile teile teistele ka pärast pikki äh, arutelusid, pikki siis just, kui me mõõdame tundides ja sellepärast, et võib öelda, et kokkuvõttes me ikka päris kiiresti tegime oma töö ära. palju õnne kõigile! nii, korjame need paberid kokku ja lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, jällegi hääletamine. tegemist on paranduseelarve projektiga. üks murd kaks tuhat viisteist Euroopa strateegiliste investeeringute fond ning sama raportöör jälle. kakskümmend neli muudatusettepanekut on tehtud, kompromissettepanekuid ei tehtud, sest see ei olnud vajalik, alustame hääletamist muudatusettepanek üksteist. kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? kes vastu? vastu võetud. kaks, kes poolt? vastu, vastu võetud. kolm, poolt, vastu vastu võetud. neli poolt, vastu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud viis poolt, vastu, vastu võetud kuus poolt, vastu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu vastu võetud üheksa poolt, vastu, vastu võetud kümme poolt, vastu, vastu võetud. ja lõpphääletus palun elektrooniliselt. hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. suurepärane. kuuskümmend kaks versus kaks, demokraatia töötab hästi proua Van Bremt kas te tahaksite öelda midagi pärast pikka tööd? ja lühidalt, äh, härra esimees, sellepärast et palju hääletamisi on veel ees. kõigepealt äh, siis jah, südamlik tänu kõikidele liikmetele, aga eriti just variraportööridele. Äh, tegemist on olnud väga raske tööga väga lühikese aja jooksul. aga väga hea oli koostööd teha. teiseks ja üleskutse teile siin, härra esimees, me saame aru, et tegemist on ainult esimese osaga kogu seeriast. järgmine episood on äh, eelarve- ja majanduskomisjonide hääletus järgmisel nädalal. me teame, et tegemist on erimenetlusega, meil on siin eripädevused ja ainupädevus on siis Horisont kaks tuhat kakskümmend puudutavat äh, artiklit. meil on siin äh, päris laiapõhjaline enamus, kahtlusi pole. edasi on meil ka eelarvekomisjonis ja EKONis kokkulepe, aga meil on ka artikkel viis lõige kaks osas ainupädevus siin äh, Ähm, abikõlbulikkuse kriteeriumid. Äh, nüüd arutelud on äh, alanud EKONi eelarvekomisjonidest, et me oleme ainupädevusest üle astumas, ma olen kindel, et me ei ole seda teinud ja kutsun üles siin kolleege, variraportööre äh, ning nende poliitilisi fraktsioone, aga ka teid, härra esimees, ma arvan, et ITRE komisjoni esimehena on väga oluline siin märkida äh, et me jääme ikkagi oma pädevuste juurde ja me anname edasi selle äh, sõnumi, et me ei, kui me oleme artikkel viis lõige kaks osas väga hea hääletuse täna teinud, kokku leppinud, siis kaks komisjoni peaks väga arvesse võtma. Let me uh, remind you one thing, which is very härra esimees ütleb, et tuletan teile ühte väga olulist asja meelde veel kord. ITRE on ainupädevus artikkel viis äh, lõige kaks osas. Need on äh, investeeringute eesmärgid, artikkel kaheksateist räägib Horisont kahe tuhande kahekümnest ja Euroopa ühendamise rahastut puudutav artikkel on ka meie ainupädevuses. Need peaks reeglina juhtkomiteede poolt vastu võetama ilma hääletamiseta, aga see oli nii-öelda härrasmeeste kokkulepe äh, siis viimaste arvude osas, äh, eelarve ühe summa osas, nagu te teate kõik väga täpselt, sellepärast et äh, te olite ju kogu selle temaatikaga kursis. see lepitigi siis kokku transpordikomisjoniga, härra Kraameriga nii et seda tuleb arvestada. aga üldiselt on teil täiesti õigus, proua, ja ma olen teiega nõus, aga paneme siia ikkagi väikse ääremärkuse kirja, et härrasmeeste kokkulepe oli, sest see on ju väga oluline, iga, nii nagu iga kokkulepe omavaheline on oluline suur tänu, suur aitäh, kolleegid, suurepärase töö eest eh, selles, eh, selle teema osas. edasi räägime me äh, VKE-de rohelise kasvu võimalustest, meie järgmine punkt, mida hääletama hakkama. meie kolleeg Philipp de Backer Aldest on raportöör, siin on tehtud äh, muudatusettepanekuid kolm ja eelarve ja regikomisjon on omad arvamused öelnud. kakskümmend viis kompromissi, hakkame hääletama, palun. kompromiss üheksa, kes poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud esimees vabandab ja ütleb, et võtame muudatusettepaneku viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu. tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime palun. viiskümmend seitse, elektrooniline kontroll ja hääletamine on olnud. ja nüüd on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes poolt? vastu. vastu võetud. üksteist või kaksteist? kompromiss kaksteist. poolt. vastu. vastu võetud. nii, tahate jääda erapooletuks? muudatusepanek seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu. kontrollime palun. seitsekümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu. kontrollime palun, tõstke palun kätt, kolleegid, sellepärast et ma ei näe väga selgelt, kes poolt, kes vastu. seitsekümmend kuus, nüüd on hääletamine alanud, lõppenud ja tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt vastu. tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes poolt? vastu. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt. vastu. vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt. vastu. kontrollime palun veel kaheksakümmend kolm elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt. vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes poolt? vastu. vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt. selget tava, menetlus kaheksakümmend kuus, palun, võtame veel kord. kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? suur tänu, see on vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on kaheksakümne seitsme poolt? kes vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt. esimene osa siin siiski, üheksakümmend seitse kaks osa, võtame esimese osa, kes on poolt, vastu. erapooletu. peame kontrollima. üheksakümne seitsme esimene osa ja hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. teine osa, üheksakümne seitsme teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, kes vastu erapooletud, vastu võetud. sada viis, kes on poolt? vastu. kontrollime palun, sada viit, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, sada kuus, kes on poolt? vastu peame kontrollima, sada kuus, palun, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist kompromiss, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks, kaks, kolm, sada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tundub nagu, et on vastu võetud, aga peame kontrollima siiski, sada kakskümmend üheksa hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks esimees parandab ennast, ütleb sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima. sada kolmkümmend kaks, kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletamine on lõppenud. on tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud. peame kontrollima. olge head, tõstke käsi, väga raske on siin öelda, kes mida hääletab. sada kolmkümmend kolm, hääletamine on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss üheksateist. kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime palun sada kolmkümmend kaheksa elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, esimene osa sellest. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kahekümne esimese teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime, palun. sada nelikümmend seitse, palun kontrollime. hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei tea. sada seitsekümmend kaks, kontrollime palun elektrooniliselt. hääletamine on nüüd lõppenud tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend neli, võtame palun koos. kes on poolt? vastu. erapooletud? nii, kontrollime palun. sada seitsekümmend kolm ja neli koos elektrooniline kontroll, hääletamine on alanud ja nüüd on hääletamine lõppenud. ja see on tagasi lükatud kakssada seitsekümmend viis. kes on poolt? vastu? erapooletu? kontrollime, sada seitsekümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. sada seitsekümmend kuus, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kes on selle poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. kakskümmend kaks, elektrooniline kontroll. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kompromiss neli, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi üks poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima. palun väga selgelt, andke käega märku. regi üks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kui te kätt ei tõsta, siis peame kogu aeg kontrollima, ütleb esimees. regi neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi viis, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. regi kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja mulle näib, et on vastu võetud. regi kümme, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. regi üksteist, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. regi kolmteist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. eelarve E, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, palun kontrollime. eelarve muudatus kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. elektrooniline lõpphääletus. hääletamine on alanud. ja hääletamine on nüüd lõppenud. suur tänu ja kolleeg De Bakkerile, tänu teile raporti eest, kõigile variraportööridele ja kõikidele kolleegidele suur tänu. järgmine hääletamise punkt on kaheksas. see on teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramine. kolleeg Frederik Federli on selleks, äh, selle raporti autoriks. sada kaheksakümmend viis muudatusettepanekut on tehtud ning kompromissmuudatusettepanekute arv on ka siin muljetavaldav, hakkame hääletama. <laughs> That's it. Okay. Um, amendment 75. Muudatusettepanek 75. Poolt. Vastu. Erapooletud. Vastu võetud. 34 vabandan, kolmkümmend neli, muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt? kõigepealt esimene muudatusettepanek seitsekümmend viis võeti vastu. nüüd siis äh, hüppame õnneks edasi äh, muudatusettepaneku kolmkümmend neli juurde kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seitsekümmend viis, äh, seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. seitsekümmend neli, hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kolmkümmend kaheksa, kontrollime, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. nelikümmend üks, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm, hääletame neid koos kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda, kontrollime seda elektrooniliselt hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend, neljas osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. palun tõstke oma käed pisut kõrgemale ma ei näe lihtsalt teie hääli. vabandan. nelikümmend viis, kordame seda. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus ja nelikümmend seitse. hääletame neid koos. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ka viiskümmend, kes on poolt, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus ja kakskümmend üks, neid muudatusettepanekuid hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime, muudatusettepanek sada kaheksa, elektrooniline kontroll. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut sada kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss number neli. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime ka seda. kompromiss number neli. elektrooniline kontroll kontrollime elektrooniliselt ootame rahulikult hääletuse lõppemist. meil on üks Rahvapartei liige äh, üle. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, kompromiss number kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend seitse muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame siis äh, ühe plokina, sada kakskümmend neli kuni sada kak-, sada kolmkümmend, äh, kes on poolt, vastu kontrollime kõiki neid muudatusettepanekuid kontrollime neid elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. jällegi on meil üks äh, Rahvapartei liige üle. nii, nüüd on kõik korras, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanekud sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend kuus, vabandust, vabandab äh, esimees alustame saja kolmekümne esimesest, muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda siiski, sada kolmkümmend kolm, tulemus oli ebaselge hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, kontrollime ka seda elektrooniliselt. elektrooniline kontroll algas. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. vabandan, et nii läheb, aga kontrollime muudatusettepanekut viisteist. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja vastu võetud. ja hääletame nüüd koos muudatusettepanekuid sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend kuus ja sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda elektrooniliselt, neid kolme muudatusettepanekuid artiklite kolmteist ja neliteist kohta. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuid kontrolligem siiski üle elektrooniliselt, muudatusettepanek sada nelikümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm, kontroll Äh, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, see on tagasi võetud. nii et hääletame kompromissi kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada äh, kaheksakümmend, kes on po-, sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. sada üheksakümmend, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime seda, sada üheksakümmend neli elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, kontrollime seda. muudatusettepanek sada üheksakümmend viis, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanekud äh, üks ja kaheksateist, nad hääletame koos. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu. ka see on vastu võetud, aga kontrollime seda igaks juhuks. muudatusettepanekut number kaks tuleks küll kontrollida. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. elektrooniline kontroll vabandust, mitte elektrooniline kontroll, parandab esimees, vaid lõpphääletus hääletame kogu raportit. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, üheksa vastu, kümme erapooletut, suur tänu teile koostöö eest ja hästi tehtud töö eest. ja nüüd läheme edasi hääletamisega. asume hääletama härra Blanco Lopese. arvamust, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu kahekümne teise mai kahe tuhande esimese aasta direktiivi kaks tuhat üks kakskümmend üheksa EÜ rakendamist, see direktiiv käsitleb autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamist infoühiskonnas. hea meel on siin äh, üksteist kompromissmuudatusettepanekut, alustame esimesest, esimene kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek number kaheksa, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt vastu. kontrolligem seda. kuusteist, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend neli, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud. tõenäoliselt tagasi lükatud, kontrollime muudatusettepanekut number neli. muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletage palun, hääletus on lõppenud. vastu võetud. palun tõstke oma käed ikka kõrgemale. nelikümmend viis, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrolligem seda muudatusettepanek kaheksakümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda elektrooniliselt nelikümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kuuskümmend kolm, kontrollime kuuekümne kolmandat muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt? seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu kontrollime seda, seitsekümmend kuus, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, üheksakümmend seitse, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandan Äh, me tegime ühe väikese apsaka, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. jäi meil vist hääletamata, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. see on lehel kaheksa ja enne kompromissi, pärast kompromissi viis, leheküljel number kaheksa, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks. see jäi meil hääletamata, kontrollisime seda kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda. kontrollime muudatusettepanekut kaheksakümmend kaks elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja lõpphääletus. lõpphääletus hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud õnnitleme arvamuse koostajat hea tulemuse eest vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt ja meie viimane hääletusnimekiri. kallid kolleegid, avalikustamata oskusteabe ja äriteabe ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse arvamuse koostaja on Michel Rivasi. kakssada kaheksa muudatusettepanekut ja ka rida kompromissettepanekuid ja hakkame aga hääletamisega vist pihta. kompromiss number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada üks ja sada kaks, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kontrollime muudatusettepanekut number kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viisteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime muudatusettepanekut number üksteist elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud tõenäoliselt, kontrollime seda elektrooniliselt, vabandust, et niiviisi jälle kontrollimiseks läheb. muudatusettepanek kaksteist hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt? sada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis, hääletame neid koos, kes on poolt? vastu? erapooletud kontrollime. hääletus on alanud. sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime seda. see on väga tähtis muudatusettepanek kolmteist, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, kes on, ja sada kolmkümmend kaks, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss, muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend neli, kes on poolt ja sada viiskümmend viis ka, kes on poolt, hääletame koos, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend seitse ja sada viiskümmend kaheksa, hääletame neid koos. Need on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, vastu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, sada seitsekümmend üheksa, elektrooniline kontroll hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa. kes on poolt? vastu. erapooletud. palun näidake oma hääli selgemini, sada kahe-, seitsekümmend kaheksa, kontrollime seda elektrooniliselt hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend. sealhulgas sotsiaaldemokraatide suuline muudatusettepanek. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud vastu võetud, kuid hääletame nüüd ka kahekümne kolmandat muudatusettepanekut, tõenäoliselt peaksime seda hääletama, sellepärast et sada kaheksakümmend ja sada seitsekümmend kaheksa ei välista kahekümne kolmandat muudatusettepanekut, nii et läheme sammukese tagasi, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks, kes on poolt vastu. kontrollime muudatusettepanekut sada üheksakümmend üks. elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime kompromissi number üksteist, elektrooniline kontroll, kompromiss number üksteist, hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka elektrooniliselt. Rejected. tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks, üks, seitse, kaks, üks, kuus võetakse koos, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, üks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, üks, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaks, kaks, null poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kaks, kaks, null. elektrooniline kontroll. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaks, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kompromissettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, kaks. seda me ei peagi üldse hääletama. niisiis, kaks, kaks, kaks, seda me ei hääleta, sest nelikümmend neli lükati tagasi niisiis kaks, kaks, üheksa järgmisena. nelikümmend neli lükati tagasi. kaks, kolm, null poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaks, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaks, kolm, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, kolm, kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaks, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaks, viis, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kuus, seitse poolt, vastu, kaks, kuus, seitse kontrollime elektrooniliselt. ja hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kuus, seitse poolt, vabandust, jah, kaks, kuus, seitse, kaks, seitse, kuus, juhataja parandab, poolt, vastu, erapooletud, kaks, seitse, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, seitse, üheksa on tagasi võetud, seega kaks kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist, kuuskümmend, viiskümmend üheksa, kontrollime selle elektrooniliselt üle, loomulikult viiskümmend üheksa, elektrooniline kontroll. hääletamine on avatud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend, poolt, vastu tagasi lükatud kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, ta on tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes on poolt, kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vabandust, minu viga, ütleb juhataja, kaheksakümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, see on ka vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus elektrooniliselt. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud, kui lubate ning tulemuseks nelikümmend kuus pool, viis vastu, palju õnne raportöörile, aitäh kõigile, te olite väga kannatlikud. no mis te arvate? ma paluksin, et esimene asejuhataja proua Patricia Toia juhataks siis ülejäänud hommikust sessiooni ning meie kohtume siin kõik kell kolm. aitäh, Patricio. asjad toimivad väga hästi possiamo riprendere il nostro lavoro eh?. niisiis, jätkame nüüd tööga. ja kolleegid, kes peavad lahkuma, palun tehke seda kiiresti, et me võiksime siis oma tööga nüüd edasi minna. järgmisena sinine majandus, mis proua Vireira raport ja nüüd annaksingi kõigepealt raportöörile sõna ja siis kuulame variraportööride ning teiste kolleegide sõnavõtte. palun, kolleeg. Eh, eh, suur tänu, esinaine, tere hommikust. ma tahaksin eh, siis äh, mõningad äh, väga olulised äh, ideed edasi anda seoses selle konkreetse raportiga. teen lühidalt. kõigepealt siis esimene mõte. siis meremajandus on selline idee, mis tegelikult katab väga palju erinevaid majandussektoreid, mis on seotud meredega ja ookeanidega, traditsioonilised sektorid, konsolideeritud sektorid kuuluvad siia, aga ka sellised uued tärkavad majandussektorid. Need on siin välja toodud, väga paljud vähemalt nende hulgas, minu raporti tekstis kohe. ja ma olen oma raportis viidanud ka selleli, sellele, et komisjoni eh, lähenemine on praegu väga piiratud selles valdkonnas ja sellepärast kutsume me äh, komisjoni üles ka selles äh, teemasse veidi laiemalt äh, suhtuma ning kõikide väljakutsete integreeritud lähenemist rakendama. väga oluline on siin mainida töökohtade loomist, mis on tegelikult meremajandusega ja selle, nende sektoritega väga oluliselt seotud oluline on ka sektorite vaheline koostöö ja integreeritus meremajanduse ja ookeanide äh, vallas on see väga tähtis. siia kuuluvad ka kõik rannikupiirkonnad ning äh, siin on ka komisjoni teatises väga tugevad äh, puudujäägid. komisjon räägib väga piiratult nendest asjadest. minu teine märkus on seotud tegelikult tänaste teadmiste nappusega, mis meil on merede ja ookeanide kohta ja see loomulikult piirab ka meie lähenemist ja tege-, tegemisi. Äh, oluline on äh, jätkusuutlik äh, mereressursside kasutamine ja sellele puudusele on vajalik siin viidata, me, meil on vaja rohkem investeeringuid just teadmisesse merede kohta, selleks on vaja ka väga tugevat kaasfinantseeringut, selleks, et merekeskkonna kohta üldse teadmisi suurendada samuti on vaja investeeringute vallas pikemaid planeerimisvõimalusi. samuti tahaksin ma viidata äh, sellele, et Horisont kaks tuhat kahekümne raames on aset leidnud kärped, siin tahan ma teha kriitilise märkuse ja öelda, et loomulikult mõjutab see väga konkreetselt erinevaid äh, sektoreid ka meremajanduses aga ka teistes majandussektorites kolmandaks. Äh, avaliku sektori rahadest investeeritud teadus- ja uurimistegevus peab olema ka avalikkusele kättesaadav. Äh, meil on siin tegelikult väga konkreetsed eesmärgid. Äh, ligipääsetavus andmetele, eriti mis puudutab merepõhjauuringuid aga äh, ka seda, mis puudutab praegu äh, elusolendeid äh, merekeskkonnas, erinevaid loomi ning edasi on loomulikult väga oluline inimressursi küsimus, inimressurssi on vaja kvaliteetsete inseneride hulgas, teadlaste hulgas ning erinevate meresektoriga seotud valdkondade tegevusvaldades Äh, meil on praegu ressursinappus, just inimressursi nappus ning see ei võimalda meremajanduse äh, täit potentsiaali ära kasutada. Äh, nendest raskustest tuleb kindlasti üle saada. praegu on liiga vähe kvalifitseeritud inimesi selles sektoris ning loomulikult mõjutab see ka kogu meremajanduse valdkonna sotsiaalset Äh, kuvandit. Äh, kindlasti on vaja rohkem äh, erinevates liikmesriikides selle sektori teadlaste ja spetsialistide väljaarendamiseks investeeringuid. edasi on oluline meremajanduse täie potentsiaali tunnustamine, seda on tehtud ja see on hea, aga see ei tähenda, et me peame nüüd otsustama äh, mingisuguseid majanduskasvu mudelit, äh, mida kasutada, mis äh, on äh, praktikas rakendamatud. mis puudutab merenduse potentsiaali, siis siin on vaja kindlasti vaja head juhtimist ja head kavandamist ning planeerimist. järgmisena ressursside kasutamise tasand tuleb pikaajaliselt planeerida äh, ning äh, ka teatud ressursside taastootmise aega tuleb äh, arvesse äh, võtta, et mitte seda keskkonda kahjustada. me räägime siin ka ringmajandusest ja loodushoiust, kliimakaitsest ning ressursside jätkusuutlikust majandamisest. Need on väga olulised alused, mis peavad olema arvesse võetud meremajanduse kõikides programmides Äh, minu kuues märkus äh, puudutab seda, et äh, meil peab olema proportsionaalne finantsraamistik selleks, et maja, meremajandust juhtida ning töökohti luua. selle jaoks on olemas ka erinevaid instrumente. nii et me ei räägi siin uutest finantsinstrumentide loomisest või ellukutsumisest, vaid me peame lihtsalt tõukefonde ja teisi võimalusi, mis meil täna juba olemas on, paremini juhtima ja majandama Äh, nii, et äh, meie tasakaal oleks parem ja need äh, instrumendid tõesti teeniksid ka majanduse huve ja teeniksid ka tegelikult teadusuuringute vajadusi täna. erinevad organisatsioonid on siin toodud välja, ka vabakonna organisatsioonid, kes peaksid kaasa tegema selleks, et marema, meremajanduse täit potentsiaali ära kasutada seitsmendaks räägin ma siin spetsialiseerimise vajadusest. Eh, sest eh, siiani on meil oluline eh, tarneahel meremajanduses ja seda tuleb silmas pidada. ning rannapiirkonnad ja rannapiirkondades elavad kogukonnad ning saare piirkonnad on väga olulised meremajanduse aspektist ning meil on vaja meremajanduse kõikides arenguetappides just toetada neid piirkondi et jällegi eh, innovatsiooni silmas pidades, eh, töökohtade loomist eh, silmas pidades ning majanduskasvu silmas pidades meremajanduse täitpotentsiaali kasutada. ning lõpetuseks tahaksin ma veel öelda, et peaks olema võimalik kindlasti ka lühiajaliselt sektoraalselt meremajanduse vallas tegutseda. siin on erinevad valdkonnad, mis on täht-, põllumajandussektorid, äh, vesiviljelus, äh, laevandus, äh, igasugune veega seotud logistika, ka kalandus, mineraalressursid, maavarad ja muu, kõik see on meremajandusega seotud, need erinevad sektorid vajavad meie erilist tähelepanu ja me mitte ainult ei peaks tärkavaid sektoreid äh, siin toetama ja silmas pidavad, pidama näiteks biotehnoloogia, aga ka traditsioonilised sektorid, äh, nii nagu täna juba olemas, äh, näiteks kalapüük, sadamaehitus, laevaehitus, erinevad logistikavõimalused, sektorid, mis on juba olemas pikka aega ning mis ka täna töökohtade loomise potentsiaali omavad eriti just äh, kalanduses on see väga oluline ja neid traditsioonilisi sektoreid ei tohi me kindlasti mitte jätta märkamata, suur tänu! Grazie, e ci associamo all'applauso per questa suur tänu! tegemist on raportiga, kus on tõepoolest palju mõtteid ja kolleeg Pajasmeroki Rahvapartei nimel, palun! Eh, aitäh, tere hommikust kõigile, kõigepealt tahaksin tänada kolleeg äh, Priiat selle suurepärase raporti koostamise eest, aga ilmselt kolleeg võib juba eeldada, et meie erakond teeb mitmeid muudatusettepanekuid ja ilmselt me võime kokku leppida selles, et kõiges me kokkuleppele ei jõua, aga omalt poolt keskenduksin teemadele, mis minu arvates on äärmiselt olulised mis minu arvates oleks tulnud, vajanud ka rohkemat käsitlemist ja jätkan nüüd kreeka keeles selleks, et eh, kõnetada ka Kreeka inimesi Kreekas. kõigepealt, eh, kui ma seda aruannet lugesin, siis ma nägin, et väga palju kaalu on eh, antud just traditsioonilistele sektoritele, mida meremajandus käsitleb minu arvates see ei ole tingimata halb, aga mulle teeb muret eh, see, et muuhulgas keskendutakse just staatus quo säilitamisele. ehk siis tundub, et soovitakse jääda selle juurde, kui me räägime meremajandusest. ning eh, minu mulje on, et eh, seda tehakse protektsionistlikel kaalutlustel, mitte ei kaaluta seda, kuidas Euroopa Liidu konkurentsivõimet suurendada ning see omakorda mõjutab ju meremajandust laiemalt. toon mõned näited. näiteks ähm, laevade remont. siin on viited traditsioonilistele sektoritele nagu laevaehitus, laevaremont, aga ei ole mitte mingeid just viiteid kaasajastamisele. see on oluline, kui me räägime keskkonnakaitsest, innovatsioonist äh, ja lisaks sellele väljendati muret ka teadustegevuse ning ressursside osas, aga raportöör ei käsitle seda, et puudub strateegia, kui me räägime uurimisprogrammide soodustamist meremajanduse valdkonnas ning veel üks asi, mis on välja jäänud puudutab EFSit ehk siis strateegiliste investeeringute fondi ning erasektori võimalusi, mis on suunatud just teadus- ja arendustegevusse. ning veel üks valdkond, mida käsitleksin, on seotud strateegiliste kavadega, kui me räägime finantsvõimalustest ja va vajadusest. mitte kõik sektorid rahastust ei saa, aga ma loodan, et kõik sektorid saavad raha võimalikult kiiresti aga tegelikkuses see tähendab, et parem oleks, kui meil oleks suunatud ressursid vastavalt siis eh, majanduse kriteeriumitele, eriti nendes sektorites, mis on potentsiaalikamad. ma arvan, et oleks parem ja see oleks ka tõhusam, kui enamik raha läheks teatud sektoritele, mitte see, et kõik sektorid saavad natukene, sellepärast et minu arvates siis on mõju palju väiksem mind huvitavad tööstus, kaevandus, energia, turism muuhulgas. ning kolmandaks tõstataksin veel ühe teema, mis on äärmiselt oluline meremajanduses, nimelt turism. turism soodustab äh, majanduskasvu, tekitab töökohti ning äh, statistiliste andmete kohaselt kaksteist miljonit töökohta, väga suur osa SKT-st, kaks miljonit ettevõtet on sellega seotud, lisaks on meil ka kultuuriturism, mis on nelikümmend protsenti kogu Euroopa turismist. me peame leidma võimaluse, kuidas seda ka meremajanduse vallas soodustada, mitmed siin on oluline silmas pidada ka ranniku- ja mereturismi, kolm koma kaks miljonit inimest töötavad selles vallas üle saja kaheksakümne kolme miljoni euro tuleb sellest majandusse ja jätkan inglise keeles. sõltumata sellest, mis fraktsioonist me pärineme, me ei pruugi asjades nõustuda, kuid meie väärtused on ühised, nimelt me soovime rohkem paremaid töökohti, kestlikku töökohti Euroopa Liidu kodanikele ja selle nimel me peaksime ka pingutama ning seetõttu on ka Rahvapartei teinud oma muudatusettepanekud, suur tänu ning kordan üle veel kord kolleeg Ferreirale, et juba ootan teiega konstruktiivset koostööd ning samamoodi seda koostööd ka teiste fraktsioonidega, aitäh! Grazie, eh, io non ho... suur tänu! ma ei öelnud, kui palju teil on kõneaega, aga palun pidage meeles, et meil on veel üks punkt, mis puudutab kolmepoolseid kohtumisi, nii et palun ärge liiga kaua kõnelege. nüüd äh, proua Tali sotsiaaldemokraatide nimel. kõigepealt suur tänu raportöörile ja ka härra, tähendab härra Ferreirale, minu arvates on sealt põhilised teemad välja toodud, aga täna keskenduksin mõnedele olulistele teemadele viis punkti ning mul on ka mõned ettepanekud, mis loodetavasti sobivad nii raportöörile kui komisjonile. kõigepealt Euroopa ookeanid ja mered, kui me sellest räägime, siis me räägime väga mitmekesisest teemast, meil on siin Atlandi ookean, Rumeenia Must meri, kõik arktilised veed, Vahemere soojad vee kohad ja nii edasi, seega on oluline, et Euroopa Komisjon ei võta sellist ühtset lähenemist äh, meil on vaja ala, algatada sellise ettevõtmisega, et me jagame Euroopa mered ja ookeanid tsoonideks ning igal tsoonil on oma kavad ja algatused, peavad olema selline rätsepatöö pigem. teiseks, ma nõustun raportööriga, kui ta ütleb, et komisjoni dokument on natukene ähmane, aga praegu on meil võimalus tõhusalt panustada, koostada strateegia, mis viiks positiivsete tulemusteni, sellepärast et tegemist on valdkonnaga, kus meil on väga suur kasutamata potentsiaal ja meie fraktsioon teeb ettepanekuid, mis on seotud ookeanide, merede ning ka energia kasutamisega, eriti kui me räägime just innovatiivsest energialahendusest, sest siin on väga suur võimalus, mida tuleks ära kasutada. kolmandaks raportöör viitab vajadusele tuvastada meremajanduse vajadused, milline rahastus on vajalik, mis on need investeerimisvõimalused, aga meie arvates selleks, et seda kõike tuvastada, on meil vaja, et liikmesriigid viiksid läbi teadusliku analüüsi ning äh, käsitleksid ka liikmesriikide meremajandust. alles pärast seda saame hinnata neid finantsvajadusi ning meil tuleb ka tagada, et raha ei läheks kaotsi, et seda ei raisataks, et pro-, projekte ei dubleeritaks ning neljandaks, meil on oluline kaaluda ka mitmete merepiirkondade looduskaitse alla kuulutamine, see aitaks sellistel piirkondadel ellu jääda ja väldiksime ka ülekasutamist ning see kõik on väga oluline, kui me tahame oma merede kestlikku arengut silmas pidada ning lõpetuseks on mul ITRE komisjonile ettepanek, et meil oleks selline meresuper või ülevaatlik asutus, sest ma usun, et meil on vaja sellist ametit, kes peaks silmas kõiki mereküsimusi, meil on küll väga palju ameteid praegusel hetkel, ja vahel vasak käsi ei tea, mida parem käsi teeb ning äh, ma arvan, et oluline on, et neid juhiks üks amet, selline mereülemnõukogu nii-öelda ja ma tahaksin teada, mida raportöör sellisest ettepanekust arvaks. praegusel hetkel ma lõpetaksingi ning äh, hea, ootan juba suhtlust variraportööride ja raportööriga et me tõepoolest suudaksime meremajanduse täist potentsiaali avada, aitäh! suur tänu! aitäh, proua Taali ja roheliste nimel härra Maragal. suur tänu! ma räägin hispaania keeles. kõigepealt tuleb loomulikult tänada raportööri, ta on väga palju vaeva näinud, me oleme temaga ka juba koostööd teinud, ta on algusest peale pingutanud ning loomulikult palju tööd on meil teha ning eh, me peame seda ka arutama, selleks, et teatud teemasid käsitleda. antud raport Äh, puudutab komisjoni teatist, aga me peame vaatama, kui palju on veel mere kohta Euroopas teadmata, eriti kui me vaatame, mis on parlamendi lisandväärtus selle raporti näol. viitaksin äh, eelkõneleja märkustele, meil on vaja sellist äh, üldist lähenemist, üleilmset merepoliitikat. iga liikmesriik on kaitsnud oma kalavarusid, territoriaalvett, aga mered ja ookeanid on reaalsus. ning me peame tagama, et seda kõike ka meie poliitikates kajastataks ja täpselt seda see raport ka saavutab siin raportis üritatakse ellu viia seda komisjoni teatist ning pannakse paika Euroopa Liidu poliitikate uus roll. Euroopa Liidul on olnud siin väga puudulik roll ning äh, liikmesriikidel on ka eraldiseisvad poliitikad, kuid see ei asenda Euroopa Liidu strateegiat ma arvan, et Euroopa Liidul peab olema selge ambitsioonikas plaan ning äh, me liigume nüüd sellest äh, teatise äh, käsitlusest, kus räägiti ainult majanduslikest põhjustest ja mineraalide kaevandamisest süvamerest, me läheme nüüd edasi sellise kestlikuma, üldisema, ülemaailmsema lähenemise juurde mis puudutab äh, keskkonnakaitset, äh, säästlikku arengut ja nii edasi. ja nii nagu Rahvapartei kolleeg ütles, me peame seda veel arutama, aga me peame leidma mingi tasakaalu selle kõige vahel ning me peame vaatama seda globaalsemalt. töökohad ja kasv on selline hüüdlause, mis on justkui ravim kõige vastu ja siis kõik justkui laheneb, aga ei piisa ainult majanduskasvust, see peab olema kestlik kasv, me peame teadma, mis suunas me liigume ja nii edasi. nüüd see kõva, süvamere kaevandamine Euroopa Liit on selles vallas olnud üsna passiivne, kuigi siin on ju tegemist omamoodi võidujooksuga liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja muu maailma vahel, kes on selle teemaga väga jõuliselt edasi läinud. raportis on see ka ära toodud. ning äh, see kestlik areng peab olema samamoodi siin arvesse võetud. nüüd see teabeküsimus, tundub, et komisjoni teatise eesmärgiks oli see samamoodi, raport ütleb, et seda tuleb positiivselt arendada, me peame olema läbipaistvad, kättesaadavad, rääkima nii merest, veesisaldusest ja ma arvan, et seda raportit saaks muuta natukene konkreetsemaks me peame tagama, et meil oleks nutikas äh, lahendus siin, et liikmesriikide strateegiad on siia kaasatud. ja nüüd juhataja katkestab, palun hakake kokku võtma. me peame vaatama turismivaldkonda, see peab olema kooskõlas üldise merepoliitikaga ma kohe lõpetan. ning toetan seda raporti ettepanekut, mis käsitleb koolituste olulisust, et meil oleksid Euroopa Liidus sellised innovatsioonikeskused, sest koolitus ja innovatsioon on tulevikku silmas pidades väga olulised. suur tänu. ma näen, et minu palve mitte liiga kaua kõneleda, läks kurtidele kõrvadele, aga nüüd palun järgmine kõneleja, või võtke, püüdke teha võimalikult lühidalt. teen lühidalt ja kõnelen härra Paksase nimel, kes on seda teemat jälginud, kes aga paraku siin täna hommikul kohal ei saa olla. härra Paksas toetab raportööri katset hõlmata siia lisasektoreid, vesiviljelus, lisainvesteeringud, lisauuringud selleks, et infot saada merekeskkonna kohta ja loomulikult alati tuleb silmas pidada ka kestlikke põhimõtteid, see on kõik. nüüd kolleeg Kelly, palun. tehke palun lühidalt. suur tänu, proua esinaine olles valmistanud ette raporti eelmise mandaadi jooksul sellesama teema kohta, on mul väga hea meel, et me oleme liikunud edasi. Äh, ei ole kahtlustki, et meremajandusel on äh, tohutu potentsiaal Euroopas ja mitte ainult äh, turism, siin vesiviljelus ja ülejäänu ei ole tähtis, vaid ka energiasektori jaoks on see tähtis. minu enda valimisringkonnas on kaks väga olulist valupunkti üks on äh, nii-öelda lääne äh, laineprojekt Kontikleeris, äh, kus laineenergiat muudetakse elektrienergiaks kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks kuni kaheksa, kuni viis megavatti, mis loodetavasti kasutatakse ära võimendusena teistes valdkondades. Ähm, ja teine projekt on meremajanduse projekt, mis on samuti väga suure kaaluga ja nii nagu raportöör juba ütles, et äh, Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend äh, vahendeid vähendatakse pigem ja mitte ei suurendata, selleks et meremajanduse vahendeid kasutada jätkusuutlikul moel, on vaja investeeringuid suurendada, sellepärast et vastasel juhul see ei toimi, aitäh! suur tänu! härra King saab nüüd sõna Euroopa Komisjoni nimel, palun. suur tänu, proua esinaine ja suur aitäh eh, eriti ka raportöörile selle raporti eest, mida lugesime huviga. me arvame, et see katab eh, väga palju teemasid, mis ka meie jaoks on väga tähtsad. aga ma tahaksin selgitada ühte vääritimõistmist eh, kogu selle majandus, meremajandusteadise kohaldusala kohta. me ei tahtnud seda lihtsalt eh, merepõhja kaevanduse või uutele eh, eh, majandussektoritele keskenduda. me tahtsime hoopis laiemat lähenemist ja ma arvan, et me katame siin innovatsiooni terminiga praegu mõlemad, nii traditsiooniliselt meremajandussektorit, laevaehitus, laevandus ja kalapüük, kui ka uuemad meremajanduse valdkonnad, biotehnoloogiat või ookeanienergia ja ma arvan, et äh, novaatorlik tegutsemine on väga tähtis kõikides nendes sektorites. aga küsimus, mis on oluline vastata, on see, kuidas me saaksime meremajanduse tõelist äh, ulatust äh, kindlaks määrata ja kuidas me saaksime määrata kindlaks, millist rahalist tuge on nendele vaja. komisjon just nendele küsimustele otsa vaatabki. me tahame praegu täielikumalt vaadata ka meremajanduse agentuuri loomist see on ettepanek, mis on tehtud, aga me ei ole seda täielikult veel arutanud, me ootame ära lõppversiooni sellest raportist ja siis teeme omad äh, märkused ka. suur tänu! suur tänu, ütleb äh, proua esinaine, härra King teile ja nüüd saab härra raportöör äh, veel väga lühidalt sõna. ja suur aitäh, austatud esinaine, nüüd pooleteist minuti jooksul ma väga palju öelda ei jõua, saan lihtsalt tänada kõiki neid, kes on sõna saanud äh, meie debati jooksul. ma võin keele, kõigile kinnitada, et ma olen teie märkusi tähele pannud äh, ja arvesse võtnud ning ma saan aru, et meil on ühine nimetaja suuresti olemas ja põhimõtteline kokkulepe aga loomulikult on meil ka erinevad arvamused. ma loodan, et kõikide variraportööridega saame me töötada väga tõhusalt koos, nii et äh, saavad sündima head ettepanekud ja et me saame siis selle raporti eelnõud koos parandada. suur tänu! suur tänu selle debati eest, mis kahjuks jäi väga lühikeseks, aga oli sellegipoolest väga põhjapanev. kuusteist aprill kell kaksteist on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja jõuame nüüd kolmepoolsete läbirääkimiste ülevaate juurde. esimene triloog ja sõna saab kolleeg Castillo. tema räägib ühtse turu kolmepoolsetest läbirääkimistest. suur tänu, proua esinaine nagu te juba ütlesite, siis me peame praegu kolmepoolseid läbirääkimisi äh, telekomi ühtse turu regul-, äh, määruse kohta. Äh, võtsime selle peaaegu aasta aega tagasi vastu ähm, juba parlamendis ja kolmandal aprillil kaks tuhat neliteist toimus, aga me ei saanud kolmepoolseid läbirääkimisi pidada, sellepärast et Äh, tuli uus parlamendi koosseis, olid valimised ja uus komisjoni koosseis samuti ning nõukogu venitas pidevalt ja neil, meil võttis väga, neil võttis väga kaua aega ühtse positsiooni loomine ning äh, seetõttu ei saanud, saanud ka Läti presi-, Läti eesistuja kohe mandaati. Äh, kolmepoolsed läbirääkimised al-, said siis alguse alles Läti eesistumise ajal esimene kolmepoolne läbirääkimine, esimene voor leidis aset ja mitmeid tehnilisi koosolekuid on ka toimunud, kaks tehnilist koosolekut on juba olnud, kolmas tuleb. kahekümne esimesel aprillil järgmisel teisipäeval leiab aset siis äh, triloogi järgmine osa ja praegune olukord näeb välja järgnev. Äh, eesistuja ütles juba algusest äh, peale, et kolm sammast, mis selle määruse aluseks on, nendes äh, osades ei tule nõukogu ühtse seisukoha välja. Euroopa Parlament nõudis et Spekter oleks sellesse määr-, määrusesse ka kaasatud, et meil oleks tõeline telekomiturg äh, Euroopas. Äh, nõukogu jääb oma nõudmise juurde. meie eesmärk on, et Spekter äh, kaasataks, aga siin on loomulikult ka rändlusküsimus ja võrgu neutraalsus, mis on teised kaks sammast. nii et avatud võrgu neutraalsus ja ärendusküsimused. siseturukomisjon äh, nõudis, et tarbijakaitse küsimused, äh, rändlus ja avatud internet oleks siia kaasatud, IMCO tahaks, et see määrus oleks, kaasaks ka neid äh, kahte aspekti aga toona otsustati, et tarbijakaitse küsimused oleksid kajastatud direktiivis ning seda üldteenuste direktiivis. sellele vaatamata aga räägitakse detailsemalt äh, veel ka äh, selle triloogi käigus võrguneutraalsuse osas on äh, meie positsioonid nõukogus väga erinevad. parlamendi seisukoht on see, et kui me räägime rändlusküsimustest, siis äh, lisatasu ei tohiks rakendada, kui inimesed äh, kasutavad kõnepostiteenuseid. aga kui me räägime avatud võrgu neutraalsusest, siis äh, loomulikult äh, on jällegi kaks osapoolt väga lõhestunud ja komisjon äh, teeb ettepanekuid selleks, et kokkuleppele jõuda saaks. suur tänu, soovime teile kõike paremat kolmepoolseteks läbirääkideks läbirääkimisteks ning ehk järgmisel koosolekul kuuleme sellest veel härra Langen räägib järgnevalt väga raskest triloogist, millel tegelikult oli väga positiivne järelm, aitäh! suur aitäh, proua esinaine, kaudse maakasutuse triloog jõudis lõpuni Äh, lõpuni see aga nagu oma sisult ei jõudnud, äh, sellepärast et äh, esimesel aprillil toimus teine kolmepoolsete läbirääkimiste voor, seal me lõplikule järeldusele ei jõudnud, vähemalt enne aprilli mitte. siin tegi parlament oma ettepaneku, seda ENVI komisjoni ees, eestvedamisel ning me oleme siin nõukogu kriitilisel positsioonil. nimelt õiguslikult Äh, siduv kohustuslik teise põlvkonna biokütuste kasutamise norm. Äh, me oleme teinud vabatahtlikkuselt põhineva normi siin. esimesest aprillist äh, alates on meil nüüd olemas läbirääkimiste kokkuvõte. me saame selle suhtes lõpliku otsuse teha kohe siinsamas aprillis. ITRE positsioon on põhimõtteliselt läbirääkimiste ko-, äh, järeldusega kooskõlas. Envi äh, viis teise lugemise siin läbi, olin Vidal Kadra-, Quadrase järeltulija siin äh, nendel läbirääkimistel. meie üks väga oluline aspekt oli kinnitada, et aruandluskohustus on veel veel oluliste kriteeriumite osas tähtis. Äh, teiseks, esimese põlvkonna biokütuste äh, tasand äh, kuus koma viis protsenti oli ITRE nõudmine siin. Õnneks pärast tihedaid läbirääkimisi nõukoguga jõudsime me seitsme protsendini, mis on tegelikult isegi meie nõudmisest kõrgem tase ja väikese enem-, enamusega eelmise mandaadi jooksul oleks see ka läbi läinud järgnevalt on meil vabatahtlik eh, eesmärk null koma viis protsenti teise põlvkonna bioloogilisi kütuseid. me oleme maksimaalselt jõudnud eh, kahekordse kasutuseni siin kokkuleppel. üks punkt, mis läbi ei läinud, on see, et meil ei ole bioetanooli jaoks eh, eraldi eesmärki, ITRE kokkuleppes oli see kirjas ning viimase aspektina rääkisime me pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta perspektiivist äh, ITRE üleskutsel ja nõudmisel. sellega oli ka raportöör Torvalds nõus, äh, raportöör on teinud ettepaneku siin äh, jätkusuutlike biokütuste kasutamist, nõudmist pärast aastat kaks tuhat kakskümmend nii et võrreldes eelmise mandaadiga on ITRE-le tulemused väga positiivsed aga triloogid on ju teatavasti kompromissläbirääkimised ja seetõttu minu hinnangul ITRE peab olema praegu väga rahul nende tulemusega, sellepärast et ENVI komisjoni kolleegid võtsid meie enda argumendid üle ja kasutasid neid, suur tänu, nii et ootan positiivset hääletust täiskogul Stras-, Strasbourgis ja soovitan seda. Sì, ringrazio i colleghi. Suur tänu vabandan, ütleb proua esinaine, et väga palju inimesi on juba lahkunud, äh, sellepärast et tegelikult oli tähtis, tähtis kolmepoolsete läbirääkimiste oluliste etappidega, tahan tänada kahte äh, kolleegi läbirääkimiste eest, ülevaadete eest ja ma arvan, et äh, väga oluline on need järelmid teadmiseks võtta. suur tänu ja kohtume pärastlõunal!